ettepaneku, et me kuuluksime need man-, kuulutaksime need mandaadid kehtivaks, kas keegi on selle vastu, ei ole. siis on äh, kaks parlamenti, äh, vabandust, isiku puutumatuse äravõtmise taotlus, see puudutavad Poola kodanikku Malko Šada Hanslikut ja Austria kodanikku Evald Stadlerit, vastavalt äh, kodukorra artiklile kuus lähevad need taotlused õiguskomisjoni. Gabriele Alter-, Albertini on esitanud taotluse, et tema äh, puutumatus säilitataks ja vastavalt äh, kodukorra artiklile kuus läheb ka see taotlus